härrad, palun asuge oma kohtadele, me hakkame kohe kvestereid valima. tegu on elektroonilise hääletusega. mul on järgmised kandidaadid esitatud folgende Kandidaturen habe ich erhalten. järgmised kandidaadid Katrin Piirder, Cornelis de Jong, Karol Karski, Andrei Kovatšev, Boguslav Liberatski ja Elizabeth Moran-Chartier. Äh, kandidaadid on mulle teada andnud, et nad on nõus oma äh, kandidaadi esitamisega ja esimeses ja teises hääletusvoorus on vajalik äh, kvalifitseeritud häälteenamus ja kolmandas äh, häälte voor, hääletamisvoorus piisab lihthäälte enamuses. ja hääletus leiab aset samamoodi nagu eilne asepresidentide valimine. meil on kuus kandidaati viiele kohale, see tähendab seda, et kehtivad on need hääletussedelid, kus on maksimaalselt, kus on maksimaalselt viis kandidaati ära märgitud. Te ei pea valima viite, te võite valida ka ainult ühe või mitu, aga mitte rohkem kui viis. nii et ma küsiksin, kas teil on tehnilise, tehnilisi küsimusi? on teil vaja selgitusi või ma võime lähtuda sellest, et et äh, menetlus, millega te eile tutvusite, te olete nüüd sellega kursis? vähemalt kolleeg Verhofstadt seda kinnitab. nüüd kuna ma vastuvõtjaid ei näe, siis ma lähtun sellest, et äh, olete juba sellega harjunud niisiis, daamid ja härrad, asume kvestoreid valima ja hääletus on alanud kas kõik parlamendiliikmed on valinud? jaa Nee, also jetzt Moment mal. Hetk, üks hetk. Üks hetk, palun. Ma veel ei äh, lõpetanud hääletust, äh, sellepärast, et paljud kolleegid alles tulid siia saali, et äh, see, me ei saa ju praegu kohe hakata valimist lõpetama. Ei, ei, ei, nii see küll ei lähe. Ma veel ei ole seda hääletusvooru lõpetanud, sellepärast et terve rida kolleege alles saabub saali, nii et me peame annuleerima selle vooru ja peame algusest peale kõike tegema. Herr Diesenwahlgang, meine Damen palun Äh, lugupeetud daamid ja härrad, olge tähelepanelikud, ma ei tea, mis siin juhtus tehnikaga, aga aga ma arvan, et ma ei öelnud, et hääletusvoor on juba lõppenud ja seetõttu ja seetõttu ei saa ka mingeid tulemusi kokku lugeda. sellepärast, et me äh, seadsime hääletuse äh, kellaks äh, kolmteist null null, praegu on kell kolmteist null viis, me näeme, et paljud kolleegid alles tulevad saali ja ma ja seetõttu hääletus alles kestis, me veel ei lõpetanud seda ja seetõttu hakkame otsast peale, kordame nüüd. härra president, härra president minu meelest on ilmselge, et kui president hääletust äh, alustab, et äh, siis täiskogus äh, ka ju alati kolleegid tulevad saali ja lahkuvad saalist, et see ei ole mingi kriteerium või tingimus selleks, et ähm, hääletusvooru katkestada. alati on kolleege, kes tulevad hiljem ja seetõttu, seetõttu ma kohe lõpetan, et kui me nüüd seda hääletust hakkame kordama, siis tulemus võib muutuda, et muutub see tulemus, mida me tegelikult soovisime, et praegu on juba inimesed oma hääle andnud ja me ei saa hakata ju mängureegleid muutma keset äh, mängu, see on ju täiesti ilmselge. meine abgeordnete in diesem hause müssen lugupeetud daamid ja härrad, siin kojas tuleb ikkagi eeskirjadest kinni pidada ja eeskiri näeb ette, et hääletus on lõppenud siis, kui mina kuulutan hääletuse lõpu välja ja mina ees, seda ei teinud. ma ei kuulutanud hääletust lõppenuks. mina ei kuulutanud seda hääletust äh, lõppenuks, et kui siin kojas mõni tehnik vajutab nupule, siis ma ei saa seda küll takistada, aga see muudab hääletusvooru eba korrektseks ja seetõttu me kordame seda hääletust. niisiis, daamid ja härrad, nii et äh, kõik oleks nüüd äh, korrektne ja see oli küll ähm, õige märkus, äh, aga aga ma nägin, et mõned kolleegid olid alles liftis ja seetõttu nüüd ma ütlen, et me alustame hääletusega, siis meil on kaks-kolm minutit aega ja peale seda ma lõpetan hääletusvoru ja alles siis, kui on tulnud see lause, hääletus on lõppenud, siis selle koja tehnikud võivad alles hakata nuppe vajutama ja ma paluksin, et sellest ka kinni peetaks. niisiis, daamid ja härrad, hääletus on alanud haben alle abgeordneten abgestimmt? kas kõik äh, parlamendiliikmed on hääletanud? siis sellisel juhul on hääletus nüüd lõppenud ja palun nüüd arvutage tulemused kokku. tulemus on järgmine. proua Chartier äh, nelisada viiskümmend kaks, härra Liberatski nelisada härra Kovatšev nelisada kakskümmend, härra Karski kakssada kaheksakümmend kaheksa ja De Jong sada viiskümmend kaks. ja vajalik enamus oli kolmsada kolmkümmend üheksa, üheksateist kehtetud hääletussedelit on, niisiis valitud on proua Morin Chartier, härra Liberatski, Äh, proua Pinder ja härra Kovatšev. ja õnnitlused teile selle valimistulemuse puhul. niisiis, teine hääletusvoor. kas äh, kolleegid Karski ja De Jong soovivad säilitada oma kandidatuuri? Äh, härra Tüüa, härra Karski? jah, hästi. siis menetlemegi nii siis ma alustan teise hääletusvooruga. hääletus on avatud. ja siin on teil ainult üks hääl. niisiis, te peate otsustama haben alle kas kõik parlamendiliikmed on oma hääle andnud? sellisel juhul on hääletus lõppenud. ja härra Karski on nüüd valitud, tema on saanud siis vajaliku häälteenamuse lugupeetud daamid ja härrad nüüd meil on kõik valimised läbi viidud äh, ja ma õnnitlen kõiki äh, kolleege, kes äh, valituks osutusid ja meil on ainult üks valimine veel. see puudutab siis komisjonide arvulist koosseisu. ja siin on oluline ka ähm, esimeeste konverents, nüüd otsus, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletu